Präsidenten! Merci. La seduta è ripresa. palun teil võtta istud, me jätkame nüüd äh, istungiga eilse koosolekupäeva protokoll on laiali jagatud ning äh, kui kellelgi ei ole selle kohta märkusi, loetakse see protokoll ametlikult vastuvõetuks. nüüd äh, jätkame pärastlõunase päevakorraga ning esimene päev